hääletus on alanud. kas ei tööta? Ah, ehk siis ütlete, kuidas hääletate? tundub, et siiski töötab. hästi, sellega on hääletus alanud. hääletus on lõppenud kolmkümmend kolm poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. et sur la modification des effectifs. Nüüd muudatused. personalis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 Oui, quel vote Moi, je ne voterai pas à ce moment-là. Donc, premier vote sur... Euh, niisiis, esimene hääletus kokkuleppe kohta, mida meile tutvustati ja mida siin arutati just äsja. nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kompromiss on heaks kiidetud kakskümmend neli poolt, üheksa vastu, kuus erapooletut. Vingt-quatre, neuf et six. Et alors maintenant, on vit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 Muy bien. Alors maintenant, nous devons nous prononcer. nii, siis nüüd raportööri muudatusettepanekud selle kokkuleppe juurde, mida me hääletasime, tegemist on siis üldise hääletusega, kõik muudatusettepanekud korraga või siis ükshaaval, kuidas? proua Zabal, ma olen segaduses, mida me hääletame nüüd? suulised muudatusettepanekud, seda esimest osa siit ja mis meile täna laiali jagati või ükshaaval hääletame neid kirjalikke muudatusettepanekuid või siis suulisi muudatusettepanekuid, mis peegeldavad kokkulepet? mul on küsimus. Euh, sotsialistid sooviksid et ei hääletataks seda lõiget, kus täpsustatakse kõiki ridu, kus äh, kärped on, seda ei ole kunagi tehtud me ei äh, leia, miks me peaksime kogu seda äh, asja korra äh, siin hääletama. kui saaks selle eraldi panna, siis oleks hea. Madame Gardia Zabal. proua Gardia Zabal leiab siis, et ei ole vaja eraldi lõikes välja tuua iga rida, kus on kärpeid võrreldes äh, eelarve eelnõuga et, et donc vous vous en tiendriez à la première phase. ja te piirduksite siis esimese taandega. Ah, voilà. On demande à supprimer tout le paragraphe qui commence tahaksime, et äh, jätaks kogu lõige välja, mis täpsustab äh, neid äh, kärbitud ridasid. Mais la première phrase de ce paragraphe qui dit euh, aga esimene lause of the ordinary expenditure approved in the preliminary draft estimates by the bureau by euro 20 million seda ei ole vaja, sellepärast et eelmises lauses öeldakse, et piiratakse eh, kulutusi. härra raportöör, milline on teie seisukoht eh, selle sooviga seoses <clears throat> well,? Propose... mina te tegin eelmise aasta põhjal ja kogemuse põhjal selle suulise ettepaneku, sellepärast et siin olid need eelarveread mitte ainult mainitud, vaid ka vastavad summad ja minu kogemus räägib sellest, kui ma õigesti mäletan, et me selle hääletamise kaotasime. ja nii, nagu proua Kaardisabal praegu ette pani, läkski. ja ma teen siis nii, nagu ta soovib, pigem. Mais Nous avons adopté, oui, madame Olmeyer. jah, palun proua. jah, mul on üks konkreetne eh, küsimus, eh, mis ka selle lõikes kirjas on, sest eh, meil on ju õiguslikult siduv kohustus äh, teatud tasusid maksta oma äh, töötajatele ja me ei saa mitte kuidagi teisiti käituda, kui statuudis kirjas on äh, palgakõrgenduste või muu suhtes, me ei saa lihtsalt suvaliselt mingisuguse taseme paika panna, vaid statuut on meie alus teatud menetluse järgi, nii nagu see on õiguslikult siduv ja see on seal kirjas ja igal aastal siis vastavalt seda ka kohandatakse vastavalt statuudile jällegi, ma ei tea täpselt nüüd, kas siin on null koma kaheksa, üks koma kuus või mis iganes see on, aga see sõltub eh, igal juhul õiguslikult sidevast statuudist ja mitte sellest, eh, mida meie siin kokku lepime, nii et me ei saa midagi kokku eh, leppida praegu, mis on õiguslikult siduvate kokkuleppede vastane. üks koma neli protsenti on siin öeldud, üks koma neli protsenti on kirjas Euh, euh, jah, ma üt-, äh, vandusin küll, et ei sekku, sest olin eelmise aasta raportöör, aga pean toetama siinkohal Polokardi ja Sabali taotlust, seda kahel põhjusel kui need siin eraldi välja tuua, sellel ei ole mingit ob mõtet objektiivselt. ma arvan, et see ei lisa omalt poolt midagi juurde ja kui nüüd mõelda tagasi sellele, mis eelmine aasta toimus, siis on teatud uusi asju olnud. me kiitsime heaks äh, ju kõik eelarveread eraldi, sellepärast et äh, vahepeal loodi uus äh, fraktsioon ning äh, me ei saanud jääda selle juurde, mida, milles me olime varem kokku leppinud äh, arvatavates eelarveridades. sellest tulenevalt proua Kardiasa palli ettepanek äh, tundub olevat igati asjakohane. ja proua Olmajärjele vastaksin, et olukord oli samasugune eelmisel aastal. eelmisel aastal me otsustasime, et tavaliste kulude puhul me piirdume ühe koma kuuega laes. ja kui me saime teada, et inflatsioonimäär on kõrgem ning me oleksime pidanud seda kohandama, siis me otsustasime lihtsalt jääda ühe koma kuue juurde ning kompenseerida seda siis eelida eelarveridade vahel. ma leian, et praegune lahendus aga oleks kõige mõistlikum eelarveliselt. hästi. E, selleks, et siis kaks tuhat kuusteist palgad välja maksta, me tegelikult maksime osa kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta e, maksetest kaks tuhat viisteist korraldati kaks tuhat viisteist lõpus ümberpaigutamisi, nii et äh, äh, oleks olnud võimalik kõik maksed sooritada. sõna soovib äh, finantsküsimuste peadirektoraat, palun. jah, aitäh. üks väike selgitus selle lõike kohta, millest proua Kardiasa Pall rääkis ma arvan, et me ei peaks seda heaks kiitma sellisel kujul, nagu ta praegu on, sest siin on öeldud, et vähendatakse taset vastavalt sellele, mis juhatus otsustas, aga ma toon teile juhatuse eelnõu ja eelnõus on juba tegelikult need kärped sisse viidud, kaks võimalust seega, kas võtate teadmiseks selle, et lepitus ja Äh, juhatus nõustusid kärbetega või siis kustutada üldse selle lõike, sellepärast et see tegelikult on kaasatud juba praegusesse äh, vaheelnõusse. härra raportöör, võib-olla siis saaksime esi, piirduda esimese taandega. Expenditure for twenty seventeen without the two extraordinary envelopes to an increase of. one four compared to the two thousand and sixteen budget. d'accord? notre rapporteur est d'accord donc suppression intégrale. hästi, raportöör on nõus, seega kustutame selle lõike täielikult ära, nagu ka proua Kordiasepal soovis. ja ka härra Tüpre toetas seda. hästi. <clears throat> nüüd see muudatus on sisse viidud Teil on siin raportööri muudatusettepanekud. esimene neist. kes toetab seda? kõik siis, kõik muudatusettepanekud. Ils viendront dans le... Sur l'ensemble de ce texte, qui est... Kogu tekst kes toetab? kes vastu? kes on erapooletud? tulemus ei ole väga selge. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kolmteist vastu, kolm erapooletut. Alors, Bien, vous avez les listes de vote. hästi, teil on hääletusnimekiri. meil on raportööri esimene suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. muudatusettepanek üheksateist poolt. vabandage, ütleb esimees. kompromiss kolm. kes seda toetab? kes on vastu? erapooletud? heaks kiidetud. nüüd muudatus üheksateist poolt vastu ja erapooletud. tundub, et heaks kiidetud, aga kontrollime. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend viis poolt, kuusteist vastu. kompromissid neli ja viis, kes on poolt, kes on vastu kes erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kolm nii, kakskümmend kolm, kes on poolt? kes vastu? kontrollime nimeline hääletus, hääletus algas. muudatusettepanek number kakskümmend kolm, hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kolm poolthäält, kuusteist vastu. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend üheksa. see on tagasi võetud kompromiss number kuus kes on poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. kompromiss number seitse, kes on poolt, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes poolt, kes on vastu kes on erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend seitse, kes on poolt? proua Kardesabal, vabandust, et ma uuesti häirin äh, hääletuse käiku, me soovime siin osade kaupa hääletust, sest äh, esimene osa muudatusettepanekust äh, Ehm, me tahame era-, osade kaupa hääletust sellest osas alates sõnadest peasekretär. et me ei hakka nõudma peasekretärilt ja juhatuselt asja, mida nad juba praegu teevad. nii et seetõttu osade kaupa hääletust. et alates the secretary general kuni lõigu lõpuni mida arvab sellest härra Depree, selle muudatusettepaneku esitaja? Äh, see jäetakse äh, algsel kujul, kujul alles, kes on selle poolt, kes vastu, kes on erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu kes on erapooletu, vastu võetud, kompromiss number üheksa, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kolm, kes on poolt, kes on selle vastu, kontrollime. nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend häält vastu, üheksateist poolt. nii et äh, see on äh, nelikümmend kolm ja nelikümmend, need muudatusettepanekuid hõlmab see. Te ei hääletanud? aga ah, miks te siis ei hääletanud, küsib esimees. kui hääletus toimus, siis äh, faut reprendre le vote alors. Bon, écoutez, on va reprendre le vote. hea küll, hääletame uuesti. muudatusettepanekud nelikümmend kolm ja nelikümmend, ühtne hääletus nende osas, nelikümmend kolm ja nelikümmend voter. kas te siis nüüd hääletate, küsib esimees. kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa häält on antud. nüüd hääletus lõppes. endiselt kakskümmend poolt, üheksateist vastu. hääle, muudatusettepanek nelikümmend kaks, nelikümmend neli, nelikümmend neli. kes on poolt? see langes ära. nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa langeb ära, nelikümmend üheksa samuti viiskümmend, kes on poolt? kes vastu? kes erapooletu? vastu võetud. viiskümmend üks, kes on poolt? kes vastu? kes erapooletu? tagasi lükatud. viiskümmend kaks, kes poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud kompromiss number kümme, kes on poolt? kes on vastu? muudatusettepanek, kompromiss number kümme. kolleeg Karjas, Karjas Sabal kuna meil ei olnud nii palju aega seda kõike ette valmistada, siis peame jooksvalt seda tegema, sooviksime osade kaupa hääletust ja muudatusettepanekut viiskümmend kolm siis eraldi hääletada. hääletame siis kõigepealt viitekümmend kolme esimeses osas kompromissist number kümme. nii et muudatusettepanek viiskümmend kolm. Te sooviksite, et esimene osa muudatusettepanekust viiskümmend kolm läheks hääletusele? panen siis hääletusele esimese osa muudatusettepanekust viiskümmend kolm. ma ei saa midagi aru, ütleb esimees Herr Präsident. Can I? Oui, Monsieur Rübig. Uh, ich glaube, wir härra Rüübik. ma arvan, et me peaksime niimoodi minemagi edasi, nii nagu hääletusnimekirjas on olemas, kompromiss kümme tuleb hääletada kõigepealt ja kui see on tagasi lükatud, siis saame rääkida siin osade kaupa hääletamisest äh, äh, muudatuse viiskümmend kolm, nii et kõigepealt kompromiss kümme, palun ja siis äh, osade kaupa võtame järgmisena. meie ettepanek on selline, et esimene osa viiekümne kolmas, kolmest äh, sotsiaaldemokraatide jaoks oleks esimene osa kompromissist kümme on ju olemas kompromiss ja oleks siiski mõistlik, et me alustaksime kompromissist, kui see tagasi lükatakse, siis vaatame edasi. kas soovite sõna? suur tänu, e, kolleegid, e, mina usun, et e, siin on äh, selline kaos äh, tekkinud, et mitte keegi sellest enam läbi ei näri. mina arvan, et me ei peaks siin mingisuguseid uusi hääletamiskonfiguratsioone ette panema. nii et äh, hääletame kompromiss kümne osas, kes on poolt? kes on vastu? nüüd kontrollime nimelise hääletusega, hääletus algas hääletus lõppes. kompromissi poolt kakskümmend üks, vastu seitseteist, kaks erapooletut. kompromiss number üksteist, kes on poolt? kes on kompromiss üheteistkümne poolt? kes vastu? kontrollime nimeline hääletus, hääletus algab, kompromiss number üksteist. hääletus lõppes. viisteist, seitseteist, seitseteist. sellisel juhul tagasi lükatud. kompromiss üksteist tagasi lükatud. härra Kolmel. vabandage, esimees, lühike küsimus, ma peaksin ilmselt teadma seda, aga ma ütlen, et ma ei tea, kui palju hääleõiguslikke liikmeid on maksimaalsel juhul meie äh, komisjonis. <laughs> Mindestens. no keskläbi. Euh, nelikümmend üks. kompromiss ähm, tagasi lükatud nüüd muudatusettepanekud siis äh, viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu. kontrollime. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kuus poolt, kolmteist vastu, kaks erapooletut. muudatusettepanek viiskümmend seitse. kes on poolt? kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek äh, viiskümmend viis, kes on poolt, kes vastu kontrollime nimelise hääletusega, hääletus algas. hääletus lõppes, lükati tagasi kakskümmend viis häält vastu, kuusteist poolt. kompromiss kaksteist, kes on poolt? kes vastu? kes on erapooletu? vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend, kes on poolt? kes vastu? kes erapooletu? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükat-, äh, vastu võetud, vabandage mind, ütleb esimees. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletu, tundub, et on tagasi lükatud kontrollime. kuuskümmend kolm. hääletus algas. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud kuuskümmend neli, kes poolt, kes vastu. muudatusettepanek kuuskümmend neli on see You voted for or against? kas te poolt või vastu hääletasite, küsib esimees. mikro mi,, mi, mikro, s'il vous plaît, mikro. palun kasutage mikrofoni. What was your vote? On amendment sixty two. I would like to vote in favor instead of voting against. It was mistake tahaksin hääletada kuuekümne kolme osas poolt, mitte vastu, see oli viga. nii et siis üks hääl tuleb juurde, see võeti vastu niikuinii proua Holmeier ta hääletas selle poolt, ta tahtis aga vastu hääletada. ta hääletas valesti, sellepärast et äh, ta sai valesti aru, millist ettepanekut me pära-, hääletame. ta ütles ka seda tegelikult kohe ja sellepärast ta küsis ka, kas me saaksime veel kord hääletada. kontrollime siis uuesti. muudatusettepanek. voorzitter, voorzitter, het reglement staat dat helemaal niet toe. De austatud äh, esimees, äh, kodukord ei luba sellist asja. Äh, esimees alustab hääletamist ja sulgeb hääletamise. me ei saa aega tagasi keerata ja veel kord üle hääletada. kahju küll, et nii juhtus. siin läksid jah hääletused segamini, tundub. jah, härra Rüübik. austatud esimees, teen ettepaneku, et selgitame ikkagi korra veel, kuidas on, äh, lahenes kuuekümne esimese ja kuuekümne teise küsimus äh, ja kuuskümmend kolm ka veel, kas saate palun korrata, kuidas täpselt need äh, punktid hääletati? näiteks kuuskümmend üks, kuidas hääletati kuuskümmend üks? härra esimees, kuuskümmend äh, lükati tagasi, kuuskümmend üks võeti vastu, kuuskümmend kaks seda ei hääletatud, kuigi see oleks pidanud olema hääletusel. sest kui kuuskümmend tagasi lükati, siis kuuskümmend kaks ei lange ära ja ma tegin tõepoolest vea äh, pannes hääletusele muudatusettepaneku kuuskümmend kaks, äh, vabandan ja tahaksin nüüd panna hääletusele muudatusettepaneku kuuskümmend kaks, äh, härra Fernandes. kuuskümmend kaks, kes on poolt? kes vastu? kontrollime, nimeline hääletus kuuskümmend kaks, muudatusettepanek, hääletus algas. hääletus lõpeb. tagasi lükatud, kuusteist häält poolt, kakskümmend kaks vastu, kuuskümmend kolm nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud kahekümne ühe häälega kahekümne vastu. kuuskümmend neli, kes on selle poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud, kompromiss kolmteist, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletu, see on vastu võetud, kompromiss neliteist, kes on poolt kes vastu, kes erapooletu, neliteist vastu võetud, äh, muudatusettepanek seitsekümmend, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend üks langeb ära, langeb ära seitsekümmend kaks, kes poolt, kes vastu? kontrollime, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. soixante quatorze, qui est pour? qui est contre qui s'abstient on va vérifier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 kes erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss viisteist, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, viisteist vastu võetud kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu? kontrollime, sest te kõik ei tõstnud häält, ei tõstnud kätt. nimeline hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud äh, kuueteist häälega, kolmteist vastuhäält, üksteist erapooletut, kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, kes on erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend viis, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend kuus, kes poolt, kes on vastu kes on erapooletu, tundub, et on vastu võetud, aga ma pole kindel, kontrollime, nimeline hääletus, hääletus algas kaheksakümmend kuus. hääletus lõppes. vastu võetud suure häälteenamusega. aga palun tõstke kätt nähtavalt. kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa, kes poolt? kes on vastu? kes on erapooletu? tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu? erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletuid kontrollime, sest ei tõsta kõik üheksakümmend kaks, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud äh, kahekümne häälega, kahekümne vastu. üheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud kompromiss kuusteist, kes on poolt? kes vastu? hääletus juba toimus, kolleeg. Te tahate kiiremini hääletada, kuid kõigepealt me hääletame enne osade kaupa hääletamist siiski kompromissi osas. ja kompromissi osas ka hääletus toimus. me sooviksime, et üks osa kompromissist eraldi hääletusele tuleks me ei taha siin elatusreegleid kuidagi muutma hakata sellega. me hääletasime kompromissi osas, kuid see, see osa, mis puudutab äh, muudatusettepanekut äh, üheksakümmend kuus, see peaks sealt tekstist välja minema. see osa, mis äh, puudutab äh, fraktsioone, et see siit välja jääks. see oleks siis kompromiss kuusteist dont on va faire un vote fractionné. La première partie. osade kaupa hääletus niisiis. esimene osa eh, lõpeb sõnadega interpretation on demand. kuidas see tekst nüüd täpselt on? nii et esimene osa lõpeb siis sõnadega on demand. kas see on kõigile arusaadav? kui see on kõigile arusaadav, siis esimene osa läheb hääletusele. kes on esimese osa poolt, palun laske käed alla. poolt keegi, vastu keegi ei ole, erapooletuid samuti. esimene osa vastu võetud ja nüüd teine osa particularly concerning the activities, alates nendest sõnadest kes poolt, kes vastu. hääletus algas. nimeline hääletus. hääletus lõppes. teine osa vastu võetud kahekümne poolthäälega kaheksateistkümne vastu, kolm erapooletut. ja nüüd sellega on vastu võetud kompromiss kuusteist muudat-, kes soovib sõna? keegi. nüüd äh, muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, kes vastu? muudatusettepanek üheksakümmend kaheksa, kes on selle poolt? kes vastu? kes on erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, vastu võetud muudatusettepanek sada, kes on poolt, kes vastu? kontrollime, nimeline hääletus. hääletus lõppes vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega, seitsmeteistkümne vastu. muudatusettepanek äh, sada üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kaks, kes poolt, kontrollime, sada üks kontrollime. mis toimub? sada üks hääletus algab. hääletus lõppes kakskümmend kaks poolthäält, kaheksateist vastu, sada kaks. kes poolt, kes vastu? nimeline hääletus, kontrollime. sada kaks nimeline hääletus, hääletus lõppes. tagasi lükatud kahekümne nelja häälega, seitsmeteistkümne vastu kompromiss, seitseteist, kes on poolt kes on vastu, kes on erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, kes vastu? tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud äh, kahekümne kahe häälega seitseteist poolt. sada üheksa, kes poolt? kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada kümme, kes poolt, kes vastu. Te ei tõsta kätt, seetõttu kontrollime. hääletus algab. sada kümme. hääletus lõppes, vastu võetud kahekümne kahe poolthäälega kompromiss kaheksateist. Avec euh, un vote séparé. esimene eraldi hääletus. Sur la dernière partie. viimases osas. Sur la première partie. esimene osa, kes on poolt? Monsieur Depree, vous vouliez prendre la parole? härra Depree, kas tahate sõna? teises osas. ma ei toeta seda ideed et me peaksime rääkima parlamendisaadikute mugavusest, ma leian, et see oleks täiesti võimatu. tean küll, et me ei taha reisida kehvades tingimustes, aga kui me räägime siin meie mugavuse tagamisest, siis see kõlab provokatiivselt. esimene osa kompromissist jättes välja lause mida härra Depree soovib välja jätta, kes toetab esimest osa? aitäh, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime, nimeline hääletus, teine osa kompromissist kaheksateist hääletus on lõppenud. teine osa on heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, seitseteist vastu, kaks erapooletut. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu. kontrollime, nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend seitse poolt, kaksteist vastu, palun tõstke käed. vastasel juhul peame väga palju üle kontrollima, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud tundub, et heaks kiidetud, aga kontrollime. nimeline hääletus.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 hääletus lõppenud, heaks kiidetud, kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu Te kõik ei tõsta käsi, nii et kontrollime. sada kakskümmend kuus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kaks poolt, kuusteist vastu. sada kakskümmend seitse poolt. vabandust, langeb ära, ütleb esimees. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend üheksa. langeb ära. sada kolmkümmend. kui ta ära langeb, siis teda ei hääletata ei hääletatud ju, nüüd palun sada kolmkümmend. sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu kontrollime, nimeline hääletus sada kolmkümmend kaks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. seitseteist poolt, kakskümmend kaks vastu, kaks erapoolt tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt vastu. ma ei näinud teie käsi, sada kolmkümmend kolm, kes on poolt kes on vastu? ma usun, et see on heaks kiidetud, sada kolmkümmend neli poolt. vastu. kontrollime, sada kolmkümmend neli, nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist poolt, kakskümmend vastu, kaks erapooletut, sada kolmkümmend viis poolt. vastu. erapooletud. heaks kiidetud. sada kolmkümmend kuus kuni sada kolmkümmend kaheksa poolt. vastu. erapooletud, heaks kiidetud sada kolmkümmend üheksa kuni sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kolm, eraldi hääletusega, rap- äh,, mida tahtis raportöör party should not be increased. Alors un vote sur cette assertion. hääletame siis seda lisandust poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud ja ülejäänud tekst sada nelikümmend kolmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd põhjenduspunktid, esimene muudatus poolt, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, number neli poolt, vastu. kontrollime. number neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, eh, kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, kolm erapooletut. viis, kes on poolt, vastu. kontrollime, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, seitseteist poolt, kuuskümmend üks vastu, kaks erapooletut, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss number üks, äh, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud. ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend kuus, kakskümmend viis vastu, kuusteist poolt, kaksteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu. nimeline hääletus, kolmteist. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kaksteist vastu, viis erapooletut. nüüd kogu tekst nüüd koos muudatustega, nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus lõppenud. kuuskümmend seitse poolt, neliteist vastu. ja nüüd vabandan, see oli natuke keerukas, aga jõudsime lõpuks äh, valmis head kolleegid, kas on muid küsimusi? meie järgmine koosolek leiab aset kahekümne viiendal, kahekümne kuuendal aprillil Brüsselis. sellega on istung lõppenud, head õhtut!